tere pärastlõunat, kallid kolleegid, jätkame istungiga. kõigepealt teatan teile, et eilse istungi protokollid on saadaval. kas kellelgi on selle kohta kommentaare? mis puudutab eilseid protokolle. kui mitte, siis on protokoll heaks kiidetud. ja nüüd alustame tänase pärastlõunase